Bakassi ja tema kolleegidele viljakat äh, visiiti. nüüd ähm, hääletuse juurde. esineks hääletame Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlusele, see on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena regioonide komiteega konsulteerimise taotlus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, teine lugemine, lihtsustatud menetlus, äh, nõukogu seisukoht seoses Euroopa pagulasfondiga aastateks kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist kuna muudatusettepanekuid äh, või tagasilükkamise ettepanekuid ei ole, siis loetakse see vastu võetuks. eraldi soovitus teisele lugemisele lihtsustatud menetlus äh, nõukogu seisukoht seoses energia mõjuga toodete, energia ja muude ressursside tarbimise näitamisega märgistustes ja ühtsetes tootekirjeldustes muudatusi ei ole ja nõukogu seisukoht on vastu võetud. järgmisena Manka raport, paranduseelarve number üks kaks tuhat kümme. esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, kvalifitseeritud häälteenamus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud muudatusettepanek on tagasi lükatud nüüd edasi resolutsiooni projekti juurde. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja palun, teil on sõna härra president, juba teist korda minu hääletusmasin ei tööta, kas keegi võiks tulla seda üle vaatama? jah, me kohe saadame päästemeeskonna teele. niisiis nüüd äh, edasi Tšarneki ähm, raporti juurde, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine. härra Tšarnekil on sõna, palun härra Tšernäki, palun, teil on sõna. tänan, härra president. ma usun, et äh, praegu me oleme paremas olukorras kui eelmisel aastal, sellepärast et äh, siis novembris me võtsime vastu teatavad otsused ja nüüd meil tuleb parlamendina veenda nõukogu selles, et viimane peab esitama täielikud ja õiged dokumendid. alles nüüd me saime dokumendid eelmise aasta kohta Euroopa Parlament peab avaldama rohkem survet nõukogule eelarvekulude osas. praegune olukord nõuab seda. suur tänu, härra Tšernetski. härra Pudu, kas te soovisite sõna? minul ka hääletusmasin ei tööta hästi, me saadame meeskonna tehnikud teie poole teele. nüüd äh, liigume edasi äh, muudatusettepanekuid ei ole, eelarve kontrolli ettepanek teeb ette edasi lükata otsus ja me paneme selle edasilükkamistaotluse hääletusele nimeline hääletus. niisiis, kui te soovite eelarve kontrolli komisjoni ettepaneku hääletamise edasilükkamise osas äh, vastu võtta, siis hääletate poolt, kui te seda ei soovi, sealt vastu hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see ettepanek on tagasi lükatud. see tähendab äh, seda, et äh, heakskiit on antud. nüüd äh, Mikko Lasitši raporti juurde siirdamiseks ette nähtud inimelundite kvaliteedi ja ohutusstandardid. härra Mikko Lasikul on sõna, palun. Ďakujem, ďakujem pán predseda, kolegyne a kolegovia deň pre európskych občanov pre európskych pacientov prijatím tejto direktiivi o. tänan. nüüd kui me võtame selle direktiivi täna vastu siis me anname sellega võimaluse paremaks elukvaliteediks inimestele kes ootavad äh, sildamiseks ette nähtud äh, elundeid ja ma loodan, et äh, see direktiiv saab suure toetuse teie poolt. suur tänu, härra Mikulašik. meil on kaks muudatusettepanekute plokki, kõigepealt plokime üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine plokk langeb ära. niisiis äh, hääletame komisjoni ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, resolutsiooni äh, projektil muudatusettepanekutega hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud ja raport on vastu võetud. edasi, Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ava, ajakava kaks tuhat üksteist. jah, palun. soovite sõna? härra Fox, jah, protseduuriline küsimus kas te võiksite omalt poolt kinnitada, et kui me hääletame muudatusettepaneku number neli poolt, siis see vähendab neid kordi, kui me käime äh, Strasburgis, aga samas äh, on see kõik kooskõlas ka aluslepingutega, tänan. suur tänu, härra Fox ja hakkame hääletama ja härra Leene, palun. härra president, lugupeetud äh, daamid ja härrad, hääletusnimekirjas on kirjas, et äh, muudatusettepanekud kaks äh, te plaanite kuulutada lubamatuks. nüüd äh, artikkel üheksakümmend kaks äh, lubab, et äh, istungid toimuvad teatud viisil, aga see ei ole vastuolus minu fraktsiooni ettepanekutega. me teeme ettepaneku, et Strasbourgi nädal äh, viidaks kümnendast nädalast üheteistkümnendale nädalale ja märtsi teisel teisipäeval saab sellegipoolest toimuda siis täiskogu. nii et kui me soovime täiskogu üheteistkümnendal nädalal, siis see ei välista seda märtsi täiskogu, nii et palun mõelge veel öö, äh, järele. see Gracias, señor Lene. Me ha leído. suur tänu, härra Leene. ja te lugesite mu mõtteid. sellepärast ma pidin just tegema nii, nagu te välja pakkusite, härra Kolnis, palun no,. teen väga lühidalt. mulle tundub, et muudatusettepanek number neli oleks siiski vastuvõetamatuks eh, pidanud kuulutatama eh, veelgi enam, selle lepingu tõlgendus, eh, mille on ka ühenduse kohus Luksemburgis andnud meile, tegelikult eh, võimaldab reguleerida meie Strasbourgis käimist. kuidas siis nii, et Euroopa Kohtul ei ole õiguspädevust ja stra-, ja aluslepingud on olulisemad. Eh, ma tahaksin teid nüüd informeerida sellest, et president arvab, et muudatusettepaneku kaks ei ole Euroopa Liidu toimimise lepinguga kooskõlas ning muudatusettepanek on seetõttu vastuvõetamatu. artikkel kaks kaks üheksa Euroopa toimimise, Euroopa Liidu toimimise lepingust sätestab, et Euroopa Parlament tuleb kokku ilma, et teisel teisipäeval, märtsi teisipäeval kokku tuldaks eelnevalt. seitsmendast kümnenda märtsini toimuv sessioon seega on aluslepinguga kooskõlas, aga muudatuslep-, ettepanekus kaks öeldakse, et ähm, osa istung peab järgmisel nädalal toimuma kui parlament selle vastu võtab, siis rikuksime me aluslepingu äh, artiklit kaks kaks üheksa ja seetõttu on see vastuvõetamatu. hääletame nüüd muudatusettepanekut kolm, kes poolt? muudatusettepanek kolm, kes poolt? härra Leene, palun. härra president, mul on kahju, aga nii lihtne see asi ei ole. Te tsiteerisite artiklit kakssada kakskümmend üheksa õigesti, aga see ei ole vastuolus meie muudatusettepanekuga. artikkel kakssada kakskümmend üheksa puudutab ühte päeva märtsis, teist teisipäeva meie muudatusettepanek puudutab aga Strasburgi nädalat tervikuna, nelja päeva ja seetõttu peaks olema lubatav äh, Strasburgi täiskogu nädal kümnendast äh, nädalast üheteistkümnendasse nädalasse liigutada ja teisel äh, märtsi teisipäeval võib ju sellegipoolest Brüsselis ka toimuda see üks täiskogu. meie muudatusettepanek ei takista selle toimimist. Señor, señor Lene, esta enmienda Susti... härra Leene. see muudatusettepanek tekitab küsimusi, mida võib tõlgendada erinevalt. sellistel puhkudel vastavalt kodukorrale otsustab tõlgenduse juhatus, president on nüüd kuulutanud muudatusettepaneku kaks vastuvõetamatuks, sellepärast et see rikub artiklit kakssada kakskümmend üheksa aluslepingust. muidugi võib seda ka teistmoodi äh, tõlgendada, aga president on nüüd otsustanud ja läheme edasi hääletusega. muudatusettepanek kolm, kes poolt? Muy bien. Señorías, vamos a votar la enmienda número. daamid ja härrad, hääletame nüüd muudatusettepanekut kolm, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut kolm elektrooniliselt, palun hääletage. Ya está, si no hay más debate así, ya. No, así que tienes el número de semanas. Eh. Sí. Se cierra la votación. Hääletus nüüd lõppes. muudatusettepanek on tagasi lükatud. Läheme nüüd neljanda juurde. palun nimeline hääletus Se cierra la votación. hääletus lõppes. muudatusettepanek lükati tagasi. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud Läheme edasi järgmise muudatusettepaneku juurde, järgmise punkti juurde. kas keegi soovis sõna? jah, vabandage, härra president. sooviksin sekkuda, sellepärast et Strasbourgi ja Euroopa pealinnade vahelised lennuühendused peavad olema otseühendused, me ei saa kolme-nelja lennukiga alati siia lennata, midagi tuleb ära teha. suur tänu, härra Salato. nüüd hääletame keskkonnakomisjoni muudatusettepanekuid, mis puudutavad toidulisandeid. härra Lainel soovis sõna, palun. tänan, härra president siin äh, meil ei ole vaja mingisugust äh, ringi teha, vaid läheme otse hääletuse juurde seoses selle teemaga. nüüd äh, on siin pakutud välja mingisugust ettepanekut, et lihatükke ei tohiks enam äh, kokku äh, kleepida. kolleegid, steak on steak, sink on sink. ma usun, et äh, kõik kolleegid hääletavad muudatusettepaneku poolt, et trombiini lisaainena ei tohiks me lubada. väga hea, härra Jusso, palun proua Ajusa. suur tänu, härra president, trombiin on aine, mida kasutades kleepub, kleepuvad lihatükid kokku. aga mingisuguseid terviseprobleeme see ei tekita, see on pigem tehnoloogiline probleem seda kasutatakse paljudes liikmesriikides. muudatusettepanek lisa kohta öeldakse, et, et trombiini sisaldusega liha võib pakendatult müüa nii, et see on etiketile märgitud ja tarbijat ei peteta. nüüd, kas Euroopa Komisjon saab lubada, et trobiinis sisaldavaid tooteid ei peeta kahjulikuks, kui neil on asjakohane etikett. pean siin silmas eh, sildistamise direktiivi läbivaatamist. härra volinik, palun. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed, kui trombiini lubamist arutati, siis Euroopa Komisjon tegi koostööd kõikide liikmesriikidega ja kaalus nelja eh, nõuet väga põhjalikult. kõigepealt ohutus, eh, kas on tehnoloogiline põhjendus olemas, kolmandas info edastamine ning neljandaks eh, eelised tarbijale kokkuvõttes otsustati, et niisugune toidulisand nagu trombiin ei tekita eh, terviseprobleeme, hügieeni seisukohast tahaksin öelda, et eh, reostusrisk on siinkohal, riknemisrisk on eh, palju suurem kui näiteks teiste toodete puhul, puhul näiteks hakkliha puhul. kolmandaks on öeldud, et see en-, ensüüm on äh, stabilisaator lõpptootes ja äh, äh, toidulisandite määrus võeti ka vastu Euroopa Parlamendis, kus on seda kirjeldatud. nüüd info, informatsiooni aspekt kindlasti ei tohi toode eksitada tarbijat, me oleme täiesti teadlikud selle, äh, sellega kaasnevatest riskidest äh, ja seetõttu on meie ettepanekus väga ranged nõudmised, mis lähevad veelgi kaugemale sellest, kui äh, nendest nõuetest, mis puudutavad tavaliselt toiduaine, toidulisandeid. kõigepealt peab olema seda ensüümi sisaldav toode olema eelpakendatud, teiseks äh, tuleb märkida ensüümi sisaldus pakendil etiketil, äh, samuti peab äh, tarbija saama täieliku informatsiooni toote olemuse kohta ning etiketil peavad olema toote kõik koostisosad ja ka seelensüüm üles loetud. mina tahaksin öelda, et praegused nõudmised on palju rangemad kui äh, vereproteiini kohta käivad nõudmised ja, ja muud nõudmised, mis on muide samal, samal eesmärgil lisatud toiduainetele, kuigi mingeid rangemaid sildistamise nõudeid ei ole. seega kõnealune ensüüm on juba kasutusel mitmetes liikmesriikides töötlemisabivahend, Digna ilma nõudeta äh, märkida seda etiketil. meie ettepanek nüüd selgitab olukorda ning kohustab liikmesriikidel järgida rangeid etiketi nõudeid. kindlasti peab olema tarbijal äh, parem, äh, kättesaadav parem informatsioon. seetõttu on võimalik ka tarbijal valida odavamate toodete vahel. see toidulisand on minu meelest hea näide toidusektori arengust, millest saab kasu ainult tarbija, seega loodan väga, et äh, täiesti õigustatud põhjustel tuleks nimetatud ensüüm heaks kiita. luban Euroopa Parlamendile, et mina ei äh, äh, ütle, mida inimesed peavad sööma, ütlen, mida nad söövad. tänan. aitäh, härra volinik, jätkame hääletusega resolutsiooni projekti osas, see toimub kvalifitseeritud enam-, enamusega ja nimelisel hääletusel. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see ettepanek on vastu võetud. kolleegid, jätkame. ja hääletame Pereio raportit elundi doonorluse elundite siirdamise tegevuskava alustame lõikega neli, kes on poolt, vastu. ma ei näe üldse, et keegi hääletaks, nii et alustame uuesti. lõige neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et peame seda kontrollima, kolleegid, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime teist osa lõikest kolmteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on samuti vastu võetud. nüüd on muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda, hääletus on lõppenud. se cierra votación. La... hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd võtame muudatusettepaneku kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud. ma arvan, et äh, see oli hea, aga kontrollime. hääletus on avatud lõige kakskümmend kaks osas. hääletus on lõppenud. lõige kakskümmend kaks on tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda. kakskümmend üheksa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. lõige kolmkümmend viis ja kontrollime kolmkümmend kolm, hääletus on lõige kolmkümmend kolm osas avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda ka. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd on põhjenduspunkt L, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. põhjenduspunkt L on vastu võetud, jätkame põhjenduspunktiga N, kes on poolt? vastu erapooletud. tundub, et see on seesama enamus. ja enamus on sama, nii et see on vastu võetud. nüüd on resolutsiooni ettepanek parandatud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. jätkame järgmise punktiga, mis on härra Hauregi raport Euroopa Liidu, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid. alustame muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ma arvan. järgmises muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jätkame muudatusettepanek ühega, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? järgmiseks muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? järgmiseks muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks eh, resolutsioon muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas, Ugandas. härra Hauet, palun. tal on suuline muudatusettepanek, mille ta on teinud muudatusettepanekule kolm, härra Hauet, palun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 tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sellega jõuame lõikes üksteist neljandas taandes on rohelistel suuline muudatusettepanek. Äh, see teie ees on ka kirjalik versioon sellest, kas on vastuväiteid sellele? et hääletada suulist muudatusettepanekut? ei, siis hääletame. lõige üksteist neljas Taane, roheliste suulisena muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame. lõige kakskümmend üks jällegi on suuline muudatusettepanek härra Hautilt. ka see on teie ees olemas paberil kas sellele on vastuväiteid? ma ei näe, et keegi oleks vastu, seega hääletame lõige kakskümmend üks, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu. Te ei tõsta käsi piisavalt kõrgele, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaks, jällegi on suuline muudatusettepanek, see on proua Lohpiilerilt, jällegi teie ees on ka selle tekst. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei, hääletame siis. no hay bast- ¿Cuántos tienen que ser? ¿40? No hay 40, sí. yo no cuento cuarenta ¿eh? a ver no se muevan porque tenemos que contarlo ärge liigutage me peame teid üle lugema ärge liigutage Bien, la enmienda oral queda rechazada. hea küll, see suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud nüüd hääletame siis muudatusettepanekut kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd häälet-, on meie resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd tulevad hääletuste selgitused